head koduteed. härra Odilt on protseduuriline küsimus. <clears throat> jah, härra president tahaksin tänada teid, et tegelikult ei ole see tege-, ei ole see protseduuriline küsimus, vaid see puudutab lepingute kohaldamist, nagu juba korduvalt olen teinud, see osaistungjärk lõpeb ja see on jätkuks kaks nädalat äh, tagasi aset leidnud äh, ülemkogule, aga nõukogu presidenti siin ei ole ning ta ei ole siin aru andmas äh, ning see on vastuolus lepingute seisvaga. ma arvan, et ei ole õige, et selline koda nagu meie oma, kellel on õigus õigust luua, ei pea õigusest kinni, nii et järgmisel ülemkogul, mis leiab aset kaheksateist, üheksateist detsember ja kus arutatakse Euroopa kaitseküsimusi ja muuhulgas me ka rääkisime sellest pikalt nende raportitega seoses, mis täna hääletati ja me sooviksime kutsuda siia nõukogu äh, presidenti ennem ülekogu, sellepärast et pärast parlament on kinni ja tal ei oleks võimalik äh, ka äh, hiljem sellest kohtumisest aru anda ma kahetsen, et me ei pea kinni lepingutest ja muuhulgas lisaksin sellepärast, et natukene aega meil on, et ma leian, et meil ei ole piisavalt poliitilisi suhteid Euroopa Liidu Nõukogu presidendiga. meil ei ole ka valitsusjuhtide ja riigipeadega piisavalt. oleks täiesti normaalne, kui me vahetaksime poliitilisi arvamusi Euroopa Liidu äh, Nõukogu presidendiga. Odin, me werden diese anregung im